punkt puudutab äh, siis äh, Euroopa äh, Komisjoni ekspertgruppide registri kontrolli ja ma paluksin, et sõna võtaks raportöör. Hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen van de Europese Commissie is. Suur tänu teile, juhataja. komisjoni ekspertrühmade hea kokkupanemine on väga oluline ja me oleme näinud tegelikult seda ka, et kõrge äh, töörühm kakskümmend üks seis, tegelikult koosnes peamiselt autotööstuse esindajatest. samuti oleme me kuulnud äh, keskkonnaorganisatsioonidest, äh, kes hoiatasid meid sellise ekspertkomisjoni koosseisu üle, aga mitte midagi selles osas ei muutunud. ja aastaid oleme tegelikult juba äh, suurte äh, organisatsioonide ja ettevõtete esindajate kuulumisest äh, ekspertkomisjonidesse ja rühmadesse. ning äh, komisjon on mõning-, mõne osa sellest rahast, mis ekspertrühmade koostamiseks vanasti kuulus, pannud reservi ning ka selle reservi rahade paigutamise kohta on komisjoni poole pöördutud pärast äh, viimaseid äh, valimisi oli meil patiseis äh, ning komisjon ütles, et rühmad peaksid ise otsustama selles osas, kuidas inimesed sinna valitakse, kuidas need kokku pannakse ning tundub, et selles osas on natuke asjad pea peale keeratud mis puudutab äh, ekspertrühmade kontrolli ning äh, reeglitest kinnipidamist, äh, siis selle eest vastutas ainult üks komisjoni töötaja, samal ajal kui ekspertrühmad ise ennast justkui siis kontrollisid. me oleme eelarve kontrolli komisjonis ise olnud aktiivsed ja ise uurimisse ellu viinud ning tulemused ei ole mitte väga head. alati on ekspertrühmade koosseisus äh, domineerivad osapooled just suurte ettevõtete esindajad ja organisatsioonide esindajad ning äh, protokollid äh, näitavad seda, et komisjon on püüdnud reegleid küll karmimaks muuta, mis on iseenesest tervitatav, aga paraku on nii, et meie sõna üldse sekka öelnud ei saa, öelda ei saanud, ükskõik kas siis ametlikult või mitteametlikult. me oleksime tahtnud ka väga hea meelega panna kokku oma raporti ja resolutsiooni sel teemal, sellepärast et oluline on see, eh, kuidas seadusi rakendatakse. mina panin omalt poolt eh, dokumendi kokku ja küsisin eh, komisjoni käest ning komisjon vastas mõningad küsimused jäid küll paraku vastuseta, volinikuga saime selles osas aga rääkida. Äh, paraku võib öelda, et äh, meie arvamusi ei võetud lõpp, lõplikult arvesse. esiteks me tahame, et ekspertrühmade koosseisusele äh, pöörataks tähelepanu ja komisjon seda teeks. teiseks, huvide esindatud teatud ekspertrühmades, mis peaks olema komisjoni arust esindatud seal ning kuidas erinevate huvirühmade esindatus võiks olla võrdselt tagatud. meil on vaja väga selget definitsiooni ekspertrühmades Äh, kuidas võrdselt esindajaid sinna kutsuda. me tahame ka, et välja toodaks selliste rühmade kulud. ning samuti nende inimeste lisateenistus, mida nad teevad äh, muul ajal ja millised on nende varad. siis tahame me ka, et Euroopa esindajad oleksid kaasatud. siis, äh, kui me räägime ekspert rühma kvalifitseeritud häälteenamusest, mille alusel on tehtud teatud otsus, on vaja avaldada protokollid ning kindlasti peab olema meil ka suunised selle kohta, kuivõrd detailsed peavad olema need äh, protokollid. edasi, äh, huvide konflikti vältimine, sealhulgas ka akadeemilise koosseisuga ekspertrühmade puhul ja viimati veel kontroll nende ekspertrühmade tegevuse ja reeglite jälgimise kohta, sest see on kõige olulisem. ma arvan, et äh, selle raporti järgi saab eelarve kontrolli komisjoni töö veel efektiivsem olla ja seetõttu palun, et pärast esimest juunit komisjon annaks meile teada, kuidas uute ekspertrühmade reeglite rakendamine on läinud. me ei taha ka komisjoniga kana kikkuda selles osas samas. järgmisena saab sõna härra Marias, vaba mikrofoni voorus. suur tänu teile. läbipaistvuse puudumine Ehm, selles osas, mis puudutab ekspertrühma, kes töötavad komisjoniga, tekitab kahtlusi nende gruppide osas, sest sellel on negatiivsed tagajärjed ega ja vähendab, see vähendab kodanike usaldust institutsioonide vastu. sellega seoses on oluline, et nende gruppide ehm, ehm, koostist kontrollitakse ning see tähendab ka seda, et selles osas peab olema eh, õiglus, valitsema õiglus, nagu komisjon seda nõudis oma väärtises kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuus. Eh, samuti kandidaadid peavad, saavad vabalt enda kandidatuuri esitada, see peab kõik, protsess peab toimuma läbipaistvalt ning register peab eh, läbipaistvust suurendama ekspertrühmades ning saab näidata, tuleb näidata ka seda,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 me näeme seda, et komisjon ei ole suutnud praegu vajalikke reegleid rakendada ning äh, oluline on kontrollida nii sotsiaalpartnerite tegevus kui kaasata ka vabakonna organisatsioonide esindajad ekspertrühmadesse. kui need väikesed sammud ära tehakse, siis ei pea me suurte sammude üle homme enam diskuteerima, suur aitäh hästi valmistatud raporti eest. suur tänu, nüüd saab sõna volinik Vestager, palun. Uh, suur aitäh juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra De Jongi tema raporti eest ja töö eest sellel väga, väga olulisel teemal. ma arvan, et me jagame seisukohta, et need äh, vahendid on väga olulised. see annab ekspertide ja nõuanderühmadele nende legitiimsuse. komisjon on pööranud väga suurt tähelepanu eksperdirühmade rollile Äh, mida nad täidavad meie poliitika loomisel. me oleme kehtestanud rangemad sisereeglid selleks, et need rühmad täidaksid oma funktsiooni läbipaistvalt, vastutustundega, nii nagu palutud. tahaksin rõhutada vaid ühte asja, sest see on väga-väga oluline, see on primaarne. ekspertide rühmad annavad väga suurt kasu komisjoni tööle. paljudes erinevates poliitikavaldkondades paljud nendest on väga tehnilised, väga spetsiifilised. aga on väga oluline meelde tuletada, et sõltumata sellest, millist nõu andvad ekspertide rühmad, on neil puhtalt nõuandev roll. mis iganes võiks nende soovitus või nõuanne olla, vastutus igasuguse otsuse või meetme eest on komisjonidel ja ainult nendel kui see komisjon ametisse astus, otsustasime, et ekspertide rühmade reegleid tuleb üle vaadata selleks, et paremini kajastada komisjoni poolset pühendumist, olla läbipaistvamad, olla vastutavamad. enne kui vastu võeti uus reeglite komplekt, kuulasime ära selle parlamendi, kuulasime ära Euroopa ombudsmani ja kodanikkonna esindajad peale tervet aastat kestnud konsultatsioone intensiivset ettevalmistamist võttis komisjon äh, vastu äh, uued reeglid möödunud aasta mais. meie arvates on need uued siduvad reeglid, mis on tegelikult siduvad kõigile komisjoni teenustele, teenistustele. see parandab oluliselt eksperdirühmade, ekspertrühmade tasakaalu, nende juhtimist, nende tööd Nad annavad positiivse vastuse paljudele ettepanekutele, mille, mis tulid siit kojast ja Euroopa Ombudsmanilt. konkreetseid näiteid. uued reeglid kinni, kinnitavad üle komisjonipoolse pühendumise, püüda saavutada ekspertrühmade tasakaalustatud koosseis. komisjoni osakonnad peavad tegema maksimaalse selleks, et esindatus oleks tasakaalus. see ei tähenda tasakaalu matemaatilises mõttes seda oleks keeruline määrata, seda oleks keeruline saavutada, aga see eh, peab silmas maksimaalset tasakaalu teadmiste, kogemuste, soolise, geograafilise esindatuse mõttes oluliselt on muudetud ka samme, millega suurendada läbipaistvust. me oleme loonud uue ekspertrühmade registri, see on kättesaadav ka avalikkusele ja annab täpsemat informatsiooni ja rohkem dokumente äh,, avaldab ka dokumente, mida ekspertide rühmad koostavad ja arutavad. lisaks registreeritakse avaldused ja eesmärgid, missugused on li-, äh, ekspertrühmade liikmed, kes isiklikult liikmeks on määratud? see on väga suur samm edasi. ja seda on parlament ammu tahtnud, teiste sõnadega. valimisprotseduuri oleme teinud läbipaistvamaks ja kaasavamaks ja lõppude lõpuks parandab see ekspertrühmade tasakaalu ja läbipaistvust. teiseks läbipaistvusregistris registreerumine on saanud nüüd eeltingimuseks huvirühmade organisatsioonidele selleks, et neid üldse saaks määrata ekspertrühma. see tähendab, et kui ekspertrühmas esitatakse teatud huvisid, siis ollakse teadlikud sellest, millised need huvid on. kolmandaks, iga dokument, mille ekspertide rühm välja annab, tuleb nüüd sisestada ekspertrühmade registrisse. tuleb esitada protokollid ja see on täiesti mõistlik. enamgi veel, eksperdirühmad võivad otsustada avada oma koosolekud ka üldsusele. lõppude lõpuks oleme rakendanud karme meetmeid selleks, et lahendada ära huvide konflikti küsimuse. uute reeglite kohaselt on sõltumatud respekt- äh,, eksperdid määratavad ainult standardiseeritud ja detailse huvide konflikti analüüsi põhjal mi-, äh, mille aluseks on äh, nende ekspertide esitatud andmed. ainult siis, kui äh, jõutakse järeldusele, et seda huvide konflikti ei ole, võib ekspertide, eksperte töörühma määrata. lisaks sellele nende huvid avaldatakse ka selle ekspertrühma kohta käivas dokumentatsioonis. me oleme kindlad, et need rangemad reeglid ja ma loodan, et te olete minuga nõus et me jagame ühtset eesmärki, komisjon ja see koda. me tahame saavutada vastutust, me tahame läbipaistvust ja usaldust ekspertrühmade suhtes. komisjon tahab jätkuvalt rakendada meie uusi reegleid, me teame loomulikult, et te jälgite, me peate meid hoolega silmas ja loomulikult oleme jätkuvalt avatud dialoogi jätkumisele selle parlamendiga, selle suhtes, kuidas parandada ja kuidas olla kindlad, et me selles teemas häid tulemusi saavutame. aitäh!